Ladies and gentlemen, dear colleague. daamid ja härrad, head kolleegid, nüüd jõuame seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. ja seda juhatame koos julgeoleku- ja kaitsekomisjoni kolleegidega ja samuti on siin kohal Äh, delegatsiooni liikmed äh, NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsioonist. nii et tervitan siin kõrval istuvaid kolleege ning äh, soojad tervitused, eriliselt soojad tervitused Jens Stoltenbergile, NATO peasekretärile. tere tulemast Euroopa Parlamenti taas kord um.! We experienced you in the last term when you were a guest at a foreign affairs viimati, kui te siin käisite, hindasime väga teie visiiti ja tunneme suurt headmeelt selle üle, et nõustusite nüüd ka meid külastama, rääkimaks Euroopa Liidu ja NATO koostööst uue parlamendi ametiaja alguses mina oma sissejuhatavat sõnavõtust teen hästi lühidalt, tahan lihtsalt veel kord toonitada, et meie parlament ja just Ahveti komisjon ning äh, julgeoleku kaitse allkomisjon on olnud väga aktiivsed ja otsinud võimalikke tegev-, koostöövaldkondi Euroopa Liidu ning NATO vahel. meie kaitse ning julgeolek äh, muidugi on otseselt seotud ka NATO tegevusega ja samuti Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga ning Atlandi-ülese koostööga, palun. suur aitäh, David, ja suured tänud samuti, tänud julgeoleku ja äh, kaitse- ja allkomisjonile ning NATO Parlamentaarse mm, Assamblee delegatsiooni liikmetele. minu jaoks on tegemist suure auga taas siin olla, kohtuda teiega. uusi nägusid on palju, kuid ka tuttavaid nägusid viimasest korrast, kui äh, selle osaga parlamendist kohtumas käisin. hindan siin viibimist mitmel põhjusel. esiteks tunnen ennast koduselt parlamendiliikmete seas. ma ise olen olnud parlamendiliige kakskümmend aastat ja ma hindan seda, et parlament on demokraatia sümbol. parlamentaarse, parlamendiliikmetel on paljudes küsimustes erinevad seisukohad, kuid kõik nad usuvad institutsiooni kui sellisesse parlamenti ja sellesse, et seeläbi on võimalik rahva tahet äh, väljendada. parlamendil on oluline roll meie riikides, meie rahvastele, kuid Euroopa Parlament on samuti tähtis, kujundades Euroopa Liidu poliitikat mis muidugi on oluline ka kõikidele NATO liitlastele ning koostöö seisukohalt äh, NATO-le. samuti hindan siin viimist seetõttu, et ma usun tugevalt NATO ning Euroopa Liidu koostöösse. sellest tulenevalt iga kord, kui te mind kutsute, siis annan endast parimaid siia ka tulla. samuti tahaksin tervitada seda, et mul on väga tihedad suhted Euroopa Liiduga. Ursula von der Leyen Äh, tema oli kaitseminister pikalt, nii et meil õnnestus väga tihe partnerlus äh, ja koostöö välja arendada ja ka Jean Micheliga on head suhted. eelmisel nädalal veel kohtusin Euroopa Liidu välisministritega Välisasjade Nõukogus ning ka kõrge esindaja Borrelliga. ja paari-kolme nädala pärast Joseph Borrell külastab ka NATO kaitseministrite kohtumist nii et te näete, me kohtume väga erinevatel tasemetel ning see omakorda on tõendiks sellest, et koostöö NATO ning Euroopa Liidu vahel on tihe. meie organisatsioonid on erinevad ja muidugi mõista, me peame ka respekteerima seda, samuti seda, et meie otsuste langetamisprotsessid on erinevad Euroopa Liidus ja NATO-s. tervitan aga seda, et hoolimata neist erinevustest mõistame me, et on oluline, et me koos töötaksime. viimaste aastate jooksul on meil õnnestunud jõuda uuele enneolematule tasandile, me teeme rohkem nüüd koos ära, töötame rohkem üheskoos kui kunagi varem. ning see, et me suudame selliste teemade valdkonnas nagu hübriidohud, kübervaldkond, Lääne-Balkan, Afganistan, Iraak see muidugi omab tähtsust Euroopa Liidu liikmetele, kuid samuti NATO liikmetele. tahaksin samuti tervitada seda, et meil on kuus NATO laeva, mis aitavad Euroopa Liidu ning Türgi vahelist kokkulepet ellu rakendada rände ning äh, varjupaigataotlejate kriisi puhul, samuti Ukrainas meil on Sofia operatsioon ja NATO osaleb seal me saaksime veelgi rohkem ära teha selleks, et toetust pakkuda. kui seda soovite, kui, kui eh, see Euroopa Liit peaks seda tahtma, näiteks võime Liibüa vastu embargo kehtestada. seega meil on olemas omad eh, ühistegevused. fakt on see, et jah, meie organisatsioonid on erinevad, aga me teeme üha rohkem lähedast koostööd ja ma tahaksin alustuseks kiita Euroopa Liitu ning NATO-t selle eest, et me oleme suutnud üha rohkem äh, ühistegevusi läbi viia. ja see näitab seda, kuivõrd tähtis meie koostöö on. ma usun, et see koostöö, ma usun sellesse koostöösse, ma usun koostöösse samuti Põhja-Ameerika ning Euroopa Liiduga selleks, et Euroopa Liit ja NATO saaksid tihedamat koostööd teha, peame me tagama, et ka Põhja-Ameerika ning Euroopa Liit tihedamalt koos töötaksid. usun trans-, äh, Atlandi-ülesesse sidemesse Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide vastu, seda hoolimata sellest, et inimesed äh, võib-olla kahtlevad selle sideme tugevuses mõlemal pool Atlandi ookeani, ma usun aga, et see side seda sidet sümboliseerib NATO Euroopa Liidu koostöö kui ka NATO ise kui selline, sellepärast tegemist on Atlandi-ülese organisatsiooniga. ma usun sellesse sidemesse ka hoolimata erinevustest ja lahkarvamustest, mis äh, täna eksisteerivad, jah, neid on Põhja-Ameerika ning Euroopa Liidu vahel sellistes küsimustes nagu kliimamuutused, kaubandus tuumakokkulepped ja nii edasi. selliseid äh, küsimusi on palju ja meil on erimeelsus väga tähtsates küsimustes, aga ma usun Atlandi-ülesesse koostöösse, sellepärast et hoolimata neist erinevustest, me peame koos edasi liikuma, sellepärast et see muudab meid äh, turvalisemaks, kui me koos suudame edasi liikuda ja kui me tegeleme ühiste väljakutsetega. hoolimata kaubandusest ja kliimamuutustest, kus meil on lahkarvamusi, mis on olulised, on meil ka ühised huvid kui me räägime rahust ning julgeolekust ja sellest tulenevalt ma usun, et me peame tugevdama, mitte nõrgestama Atlandi-ülest sidet. me seisame silmitsi ka järgneva paradoksiga, nimelt hoolimata eriarvamustest ja ma arvan, et osad teist ka küsivad kui pärast tuleb küsimuste-vastuste voor, siis äh, ilmselt tuleb välja, et hoolimata erinevustest samal ajal Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid teevad ära rohkem koos kui kunagi varem. vahel ma loen, et Ameerika Ühendriigid juhivad Euroopat. ei, Ameerika Ühendriigid ei juhi Euroopat, tegelikult äh, Ameerika Ühendriigid suurendavad oma sõjaväelist kohalolekut Euroopa Liidus varem küll oli teistpidi, aga viimastel aastal on suurenenud äh, Ameerika Ühendriikide kohalolek Euroopas, rohkem vägesid, rohkem investeeringuid taristusse, rohkem varustust. ning nüüd mõne nädala pärast toimub äh, suur ühisõppus äh, Europe Defender kaks tuhat kakskümmend ning tulevad kohale väed ka Ameerika Ühendriikidest, kõige suurema Ameerika vägede ümberpaigutamine üldse külma sõja lõpust peale. Teile see meeldib või mitte, võite selle poolt või vastu olla, aga faktiliselt on ekslik ütelda, et Ameerika Ühendriigid äh, kuidagi irduvad Euroopast. seega nad suurendavad oma kohalolekut Euroopas ning ka eurooplased uued rünnakurühmad Balkani riikides, vabandust, Balti riikides ja Poolas, äh, varustuse parandamine ning aastaid me vähendasime äh, kaitsekulutusi äh, peale kolmesaja lõppu, nüüd kõik liitlased, muuhulgas ka kõik Euroopa liitlased on hakanud oma kaitsekulutusi jälle tõstma. ma ei väida, et nad nüüd investeeriksid päris nii palju kui vaja, aga ma ütleksin, et vahe on suur, sellepärast et varem need kulutused vähenesid, nüüd tõusevad jälle. fakt on see, et kõik Euroopa liitlased jällegi investeerivad rohkem oma kaitsesse. alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast sada kolmkümmend miljonit, miljardit Ameerika Ühendriike on eh, Ameerika Ühendriikide dollarit on lisatud kaitsekulutustesse ning pärast äh, detsembri NATO tippkohtumist kuulsime Ameerika Ühendriikide poolt sama, nemad tunnustavad meie äh, arenguid. tahaksin samuti toonitada, et me tegelikult äh, ja Euroopa liitlased investeerivad äh, Euroopa kaitsesse mitte selleks, et head meelt teha Ameerika Ühendriikidele või president Trumpile, vaid sellepärast, et see on nende huvides. Euroopa Äh, juhid otsustasid Londonis kaks tuhat neliteist et tuleb äh, kaitsekulutusi suurendada, nüüd, nüüd seda ka tehakse. seega siis paradoks on küll olemas, hoolimata neist küsimustest, mis tõstetakse selle kohta, kas NATO ja Atlandiline side on tugevad, siis tegelikult praktikas me näeme, et see side on tugevnenud, me teeme rohkem ära koos kui kunagi varem. ma tahaksin seda tervitada, seda sellepärast, et meil on vaja Põhja-Ameerikat ja Euroopat ning meil on vaja, et NATO tooks Põhja-Ameerika ning Euroopa kokku nii praegu kui ka tulevikus. seda selleks, et tulla toime vanade väljakutsetega, kuid samuti uutega. ma tahaksin äh, mõnda neist ka mainida. esiteks, võitlus terrorismi vastu. siin on väga palju probleeme, väga palju põhjusi mure tunda, aga me peame mõistma, et Ameerika Ühendriigid ning Euroopa on suutnud väga suurt edu saavutada. ainult mõned kuud tagasi ISIS kontrollis sama suurt territooriumi kui Ühendkuningriik, miljoneid inimesi. ja me nägime ka, kui brutaalselt see organisatsioon käitus. vägistamist kasutati sõjalise relvana, orjapidamist, brutaliseeriti inimesi. seda kõike on raske ettegi kujutada. nüüd kogu see territoorium on vabastatud. ISIS on kasutanud kontrolli kogu selle territooriumi kõikide nende inimeste üle, kes veel olid nende käpal mõned kuud tagasi vaid. tegemist oli ühise pingutusega ja selle tulemusega Põhja-Ameerika ning Euroopa Liidu liitlaste poolt koos mõningate partneritega, see on oluline samm, see nõudis tohutut pingutust, aga meil õnnestus seda saavutada. ma tahaksin lisada veel, et ma kardan, et me unustame seda, millised ohud meid varitsevad, need võivad tagasi tulla kui me pimedalt toetame Iraaki, äh, ISIS vastane võitlus ei ole läbi, nad on endiselt olemas ja muidugi nii ülemaailmne koalitsioon, kus kõik NATO liikmed on liitlased äh, selle raames olema ka Iraaki toetanud, koolitustegevust toetanud. mõistan seda, aga ma loodan väga, et me suudame peatselt ka jätkata, sellepärast et Iraagil on toetust vaja. kui ei, siis võib juhtuda, et Iraak langeb konflikti. ja ISIS võib tagasi tulla. ja nüüd muidugi vaatame ka, mis me saaksime veel ära teha. mul on palju ütelda, aga ma tahaksin teiega jagada ainult ühte olulist mõtet ehk siis, kui ma üritan vaadata, mida on NATO saaks rohkem ära teha selleks, et võidelda terrorismi vastu, siis ma ei pea silmas ähm, suuremal määral äh, rünnakuoperatsioone, sellepärast et ma ei usu, et meil oleks vaja suuta neid läbi viia Balkanile ja mujal. seda on küll vaja, aga palju parem pikemas perspektiivis on see, kui me suudame kohalikke jõude aidata võitlemaks terrorismi vastu. seetõttu, et äh, meid eh, ju teistes riikides koheldakse ikkagi kui võimalikke okupante. seega me ei taha rünnakoperatsioone läbi viia, vaid vaadata, kuidas me saame kohale pealesuutlikkust üles ehitada, nagu me tegime seda Afganistanis, nagu me teeme seda ka Iraagis ning samuti teeme koostööd teiste partneritega Jordaania, Tuneesia, selleks, et aidata neile erioperatsioonide suutlikkust üles ehitada. seega Äh, ennetamine on parem kui sekkumine ning äh, kohaliku suutlikkuse väljaarendamine on äh, oluline. jällegi, me peame koos töötama. Euroopa Liidul on oma roll mängida ja Euroopa Liitu osaleb, ma usun, aga ma usun ka, et Euroopa Liit peaks koos sellega tegelema ning NATO siis on selleks platvormiks. teiseks teiseks väljakutseks, millega peame, peame ka koos toime tulema, on Venemaa. nagu te teate, oleme me välja arendanud äh, kahese lähenemise Venemaale, dialoog ning äh, kaitsepoliitika. siin ei ole mingisugust äh, vastuolu, niikaua kui me oleme ühtsed, tugevad ja kindlameelsed, võime me ka läbirääkimisi pidada Venemaaga. Venemaa on meie naaber ja me võime ka nendega dialoogi jätkata, kui meie eesmärgiks on paremad suhted. dialoogi pidamine ei ole nõrkuse ülesnäitamine, vaid pigem tugevam külg. Ameerika Ühendriigid, Kanada, Euroopa Liit peavad tagama, et see kõik toimiks. kuid lisaks sellele on, nagu öeldud, on vaja ka Ameerika Ühendriike selleks, et me saaksime sidusat dialoogi pidada Venemaaga. oluliseks osaks sellest tegemist on relvade kontroll ning relvade kontroll peab ka, tähendab seda, et kaasatud on ka Ameerika Ühendriigid paljudes aspektides. näiteks eh, kokkulepe, millega äh, eh, lühimaaraketid keelustati Euroopas, see oli jällegi üks see saavutus, milleni jõuti NATO-s seega ma usun relvastuskontrolli, aga meil on vaja ka, et Ameerika Ühendriigid laua ümber istuksid selleks, et me saaksime seda, sellel teel edasi liikuda Venemaaga. meil peab muidugi veel jääma aega ka küsimuste-vastuste vooruks, aga siiski äh, tooksin välja veel ühe äh, küsimuse, nimelt millised on uued väljakutsed tehnoloogia äh, Ähm, tehisintellekt, suurandmed, kõik need uued tehnoloogiad muudavad ähm, sõja olemust sama palju, nagu tööstusrevolutsioon seda kunagi tegi. meil on vaja kogu võimekust, mis on Põhja-Ameerikal ja Euroopa Liidul üheskoos, et me saaksime siin olla esirinnas, et me saaksime oma tehnoloogilist eelist säilitada. ja see on seotud Hiina tõusuga tavaliselt oleme meie olnud äh, esirinnas tehnoloogi, tehnoloogia vallas, aga nüüd me näeme, et tehisintellekti vallas investeerib Hiina väga palju ja seetõttu peame me tegema koostööd tehnoloogia vallas, me peame tegelema Hiina tõusu tagajärgedega, siin on äh, võimalusi, aga ka väljakutseid. Hiinal on suuruselt teine kaitse eelarve ning hiljuti võtsin nad kasutusele kaheksakümmend uut äh, sõjalaeva, see on sama palju kui kogu Ühendkuningriigi sõjalaevastik. ja seda siis kõigest viimase äh, viie aasta jooksul. mõned inimesed nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas väljenduvad muret Hiina suuruse pärast et kui me oleme mures Hiina suuruse pärast, siis tähendab, et me ei tee koostööd, sest et üheskoos on meil viiskümmend protsenti maailma SKP-st ja ka maailma sõjalisest võimekusest. niisiis, Euroopa ja Põhja-Ameerika, meie oleme ühe mündi kaks poolt, meil on teatavaid ähm, erimeelsusi ja teatavaid erisusi, aga niikaua, kui me seisame külg külje kõrval ja tegeleme julgeolekuprobleemidega üheskoos on meile tagatud julgesolek, nii et väga oluline äh, on, et säiliks see Atlandi-ülene side, mida äh, sümboliseerib tugev NATO ja ka NATO ning Euroopa Liide, Liidu tugev koostöö. suur tänu! Excellent suurepärane, aitäh teile, peasekretär. kolleegid, meil on nüüd umbes kolmkümmend viis minutit aega mõttevahetuseks. mul on tõesti rekordiliselt pikk kõnelejate nimekiri, enam kui kolmkümmend kolleegi soovivad sõna, paraku kõigile ma sõna anda ei saa. kõigepealt äh, või eelisjärjekorras saavad sõna Ahveti ja Seede koordinaatorid, kõigepealt aga annaksin sõna meie äh, delegatsiooni eh, juhile Kris Pedersile, palun. suur tänu, esimees. aitäh, et mulle kõigepealt sõna annate. aitäh, härra Stoltenberg, et olete täna siin ja meid, meile teavet jagate. mul on kaks lühikest küsimust. kõigepealt kuulsin, et president Trump eh, on teinud ettepaneku, et NATO võiks laieneda Lähis-Idasse. minu küsimus oleks, milline on teie arvamus sellest, et ettepanekust ja teiseks, ähm, olles ähm, NATO-ga suhtlemiseks loodud delegatsiooni ähm, juht, te teate, et meil ei ole sellist hääleõigust nagu liikmesriikide parlamentide äh, delegatsioonidel, et võib-olla oleks aeg äh, Euroopa Parlamendi äh, volitusi suurendada, et ka meil oleks see võimalus, aitäh jah, suurepärane küsimus, Kris, ja tõepoolest äh, seadsid ka väga hea ajaraamistiku teistele kolleegidele. kui sobib, siis äh, anname sõna teistele kolleegidele, Michal Karu Rahvaparteilt. suur tänu Rahvapartei fraktsioonile, meie oleme üsna ühel nõul teie hinnanguga olukorrale. Mm, olete öelnud, et meil on kolm valdkonda, kus meil on koostööd, vastupidavusvõime äh,, arendame koos ja vastupidavusvõime ähm, naabritega ning ehm, kaitseinvesteeringud. nüüd tahan teile kinnitada, et Euroopa Liit ja NATO e, on kindlasti peaksid tegema koostööd ka kaitsefondi osas, kuidas on seal koostöö laabunud, siis te olete teadlikud sellest, et strateegiline autonoomia on sõna, mis tekitab vahel probleeme NATO ringkondades, kas te äh, olete minuga ühel nõul, et meil on vaja ise otsustada äh, sellistes küsimustes nagu Liibüa, kus Türgi ei ole tingimata meiega ühel liinil, et mida me peaksime tegema, et kui me ei saa kasutada NATO vahendeid, sest Türgi ütleb ei kas meil võiks olla ikkagi ka oma autonoomia neis küsimustes, et me saaksime Liibüas teha seda, mida vaja. suur tänu, Ahveti koordinaator, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon Tõnu Pitsule. suur tänu teie peasekretär võite ennast tunda siin kojas nagu alati teretulnuna. praegusel ähm, murrangul hetkel on väga oluline, et NATO liikmed oleksid ühtsed, võttes arvesse hiljutisi reageeringuid Türgi tegevusele Põhja-Süürias ning Vahemere idaosas toimunud äh, puurimise tegevus ja üleüldiselt Türgi tegevus selles piirkonnas, mis ei ole kooskõlas NATO poliitilise istudega, siis kuidas teie näete ähm, praegust olukorda Türgiga, mis on oluline NATO liige, samuti Türgi ja Venemaa suhteid, võttes arvesse nende mõju selles piirkonnas ning pidades meeles ka seda, et Türgi hiljuti ähm, ostis äh, Venemaalt ähm, äh, rakette. suur tänu ja Renew nimel äh, Oleg Kutšuk, palun vabandust, vabandust, Peetras. aitäh teile ja aitäh, peasekretär, teie sõnavõtu eest. võin teile kinnitada, et Renew Europe äh, ootab väga koostööd teiega mitmetes valdkondades, mida mainisite. me toetame igati seda, et Euroopa Kaitseliitu edasi arendada ja teha kõik, mis vajalik, et tagada ja see, et need kakskümmend kaks riigi, kes kuuluvad nii Euroopa Liidu kui NATO-sse, toetavad alati üksteist kõigis tuleviku väljakutsetes. peasekretär Stoltenberg, mul on teile palve, et kommenteeriksite väga ähm,, väga kahetsusväärset ähm, seda väga kahetsusväärset asjaolu, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, see juhtub siis järgmisel nädalal. mida saaks teha, et et Ühendkuningriik saaks jääda Euroopa Liidu mm, tugevaks partneriks, muidugi jääb ta NATO liikmeks. mina näen siin probleeme mitte ainult Atlandi-ülestes suhetes, vaid ka väinaülestes äh, suhetes. nii et äh, tahaksin teie kommentaari selle kohta ja samuti selle äh, like-minded partnerite eh, teemal ehk siis eh, sarnaselt mõtlevate riikide teemal, et eh, kes võiksid selles nimekirjas olla? ja kas see nimekiri on praegu piisavalt pikk? suur tänu, Peeter, ja nüüd roheliste nime Rainer Pidikohver, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, peasekretär, et siia tulite. mul on kolm kiiret küsimust. esiteks NATO. just hiljuti, esimest korda tegeles Hiinaga. ma istun siin ja teie tõite välja, et siin on nii võimalusi kui ka võimalikke probleeme. mina sooviksin kuulda rohkem probleemide kohta, mis on kõige suuremad äh, katsumused, mis meie ees võivad seista seoses sellega ja kas oleks hea, kui NATO oleks rohkem kohal Lõuna-Hiina meres. teiseks teine küsimus, milline on teie meelest NATO roll Liibüa segadusega tegelemisel ja kolmandaks, strateegiline autonoomia on see märksõna, mida härra Kaaler juba nimetas, mulle tundub, et tihtipeale seda kasutatakse NATO vastases kontekstis. mina kuuleksin hea meelega teie lemmikdefinitsiooni strateegilisele autonoomiale suur tänu, Iid, nime Rumevi. suur aitäh, lugupeetud peasekretär, väga palju on rääkida NATO-st võimalik. tervist, väga palju on ütelda NATO kohta ning NATO muutuste kohta pärast külma sõda Teid kuulates tundub, et kuulan rääkimas Ameerika Ühendriikide esindajat, aga see pole ka üllatav, sellepärast et USA on peamiseks äh, panustajaks. aga kuulates äh, teie viimaseid sõnavõtte seoses Türgiga ja selle hoolega, mis te üles näidate äh, Türgi vastu, siis see on murettekitav ka seoses Liibüaga. me võime sattuda konflikti, kus Euroopa Liidu liikmesriikide strateegilised huvid ohtu satuvad. Türgi rikub Küprose suveräänsust liikmesriike Euroopa Liidus, härra Erdogan on avalikult äh, kommenteerinud Prantsusmaa, Saksa siseasju. sama härra Erdogan kasutab ära rändajaid selleks, et välja pressida raha Euroopa Liidult, kes nõrgas positsioonis maksab ikka ja jälle ma näen, et äh, siin ainult seda, et meie liit on äh, iganenud, ma tahaksin teada, milline on teie strateegia. Äh, ma pean ütlema, et Prantsusmaa jaoks ma siin enam mingeid huve ei näe. Thank you, we have. aitäh. ja meil on mõlemad ECR-i koordinaatorid kohal. Anna Fatiga, kas te olete nõus, et ma annan sõja Jeffrey Van Ordenile, sest ma kahtlustan, et et äh, see võib olla viimane kord, kus ta Ahveti liikmena sõna võtab. jah, mul mul oleks lootus, et mõlemad saame sõna, aga ma olen nõus, äh, et tema saab sõna esimesena. hästi ähm,. meie äh, Ühendkuningriigi Euroopa Liidu vaheliste suhete nimel kõigepealt sõna Joshua Nordenile ja suur tänu teile Äh, härra Stottelberg, te olete siin loomulikult väga teretulnud. mina tahaksin puudutada kahte teemat, mida ka teised kolleegid on juba puudutanud. aga võib-olla on minu lähenemine kergelt erinev. mina kardan kahte arengut, mis võivad viia, võivad ohustada liidu ühtsust. esimene neist on see, et Euroopa Liit järgib niinimetatud strateegilist autonoomiat see on üsna selline välistav lähenemine kaitsetööstuse arengule. ma kardan, et see võib viia lõheni mandri eurooplaste ja Põhja-Ameerika liitlaste vahel. minu teine mure äh, on tegelikult see, et meid ei huvita piisavalt Türgi huvid, et Euroopa Liit suhtub sellesse äh, külmalt ja see viib selleni, et Türgi otsib liitlasi mujalt. me peame hoidma Türgi oma poole, nii et mind, mulle valmistavad need arengud muret ja sooviksin kuulda teie kommentaari. suur tänu, Jeffrey ja äh, nüüd kas äh, kuue poolt soovib keegi sõna pa? Pa palun, kes iganes soovib jah, siis äh, daamid esimesena. suur tänu, esimees, suur tänu, peasekretär Soldenberg, te just mainisite et investeeringud äh, tõusevad kõigis NATO liikmesriikides, see on äh, positiivne, nüüd mina seaksin selle kõigepealt kahtluse alla, et et see on positiivne, kui relvastus rohkem investeeritakse. nüüd rääkisite kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsest äh, olukorrast. nüüd, kui USA sõdurid tulevad Saksamaale, Poolasse, Balti riikidesse, siis seda põhjendatakse sellega, et tegemist on õppustega, et õppused viiakse läbi võrdväärse partneriga. minul tekkis küsimus, et kes see võrdväärne partner on Euroopa pinnal, võib-olla saate seda täpsustada, kes see võiks olla. ja siis Pesko ja sõjaväelise liikuvuse seos, et eh, see, et kahe tuhande kahekümnendal aastal need on seotud, me teame, et eh, USA eh, maksab kakssada nelikümmend miljonit eurot selle jaoks, aga kuidas on lood liikmesriigi teiste NATO liikmetega, lõpetuseks küsiksin. viimasel NATO kogunemisel rääkis siis Prantsusmaa president Macron, et NATO Nada öö surmast. me teame, et siin on paljusid äh, vastuolusid ka ähm, suurte relvatöösturite vahel äh, ja muid probleeme, et kuidas teie näete NATO tulevikus kõik arvesse võttes? suur tänu, lugupeetud kolleeg, äh, peasekretär, see oli nüüd esimene küsimuste voor. mul oli natuke selline tunne nagu härra Borrelli kuulamisel, talle küll nii palju küsimusi esitatud kui teile. nii et vastake nii paljudele, kui saate. alustame Kris Pedersi küsimusega. Äh, suur tänu. püüan tõesti kõigile küsimustele vastata ja vähemalt puudutada kõiki teemasid, mis tõstatati. kõigepealt, härra Peters, küsisite selle kohta, et kui USA või siis president Trump soovib, et NATO oleks Lähis-Idas aktiivsem, siis mida see tähendab? kõigepealt, ma ei oska teile öelda, sest et äh, me ei tea. NATO sees äh, ei ole tegelikult sellist protsessi ette nähtud ja ka partneritega, partnerite puhul ei ole selge, et äh, Iraagis, Jordaanias me arutame partneritega, et mida, kuidas teha kuidas see täpselt peaks välja nägema, nii et ma ei saa teile täpselt öelda, võin teile kinnitada seda protsessi, mis toimub. mina arvan, et NATO-l on võimalus teha rohkem. potentsiaal on olemas, kuid ähm, küsimus ei ole selles, kas me peaksime uusi rünnakuid ette võtma, ründeoperatsioone, vaid äh, ennetus on alati parem kui sekkumine, et sellele peaksime keskenduma. kui me vaatame Iraaki, siis äh, ma usun kindlalt, et kui me praegu kohe ei tegutse, siis äh, meil sunnitakse varsti võitlusest taganema. mina olin kahe tuhande kolmandal aastal Iraagi sõja äh, vastu, ma olin poliitik ja ma ei toetanud seda vähimalgi määral. aga paraku see juhtus ja kui me, kui me siis lahkusime sealt riigist, siis tuli ISIS tagasi ning ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul nii vasakpoolse kui parempoolselt siin Euroopas, et me peame, pidime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toetama mm, äh, sõjalist sekkumist ISISe tõttu. ma ei tea muidugi kõigi seisukohti, aga üldiselt mulle tundus, et nii paremal kui vasakul äh, tiival olid kõik ühel nõul, et me ei saa lihtsalt äh, seista ja vaadata tegevusetult, kuidas ISIS inimesi tapab, naisi vägistab ja ja kontrollib äh, väga suurt territooriumi, sealhulgas Bagdadit ja kogu Iraaki. nii et äh, hoolimata sellest, äh, millised olid arvamused kahe tuhande kolmandal aastal, mina isiklikult olin ka selle vastu, aga meil oli väga laialdane üksmeel, et meil on vaja taas võitlusesse minna, me käivitasime väga suure operatsiooni, tuhanded õhurünnakud, väed ähm, koha peal eri, sõjalised erioperatsioonid, nii et me jõudsime selleni, et et ISIS tõrjuti välja, muidugi oli selle hind väga kõrge ka tsiviilelanikkonnale. suhted Iraagiga, jah, võib öelda, et see oli tõesti väga-väga raske ettevõtmine ja paljud inimesed maksid väga kõrget hinda. me peame vältima seda, et see taas juhtuks ja selleks on meil vaja koha peal teatav võimekus välja arendada, et nad saaksid eh, takistada ISISel tagasi tulemast ja selleks on meil vaja eh, koha peal rohkem vägesid välja koolitada, aidata neil võimekust tõsta, see ei lahenda kõiki probleeme, aga kui me seda ei tee, siis eh, seisame varsti silmitsi õige suure probleemiga. ja siis tuleb meil taas selline suur sõjaväeline operatsioon läbi viia ja seetõttu mina arvan, et selleks, et ennetada seda, on meil vaja väga tugevalt koha peal tegutseda, et ähm, Kaitseministeeriumis oleks äh, ka olemas võimekus sõjaväge äh, ähm, sõja, sõjaväeõppusi läbi viia. meie saame ka äh, pakkuda koolitusi, NATO saab seda, mina äh, olen siin avatud meelega, arutasin seda eelmisel nädalal Iraagi peaministriga. me ootame kutset Iraagilt, aga nad on tegelikult äh, seda ka meilt soovinud, et me aitaksime sõjaväeõppusi läbi viia et tugevda nende võimekust ja tagada, et ISIS äh, tagasi ei pöörduks niisiis, minu vastus on no, kõigepealt, ma ei saa täpset vastust anda, sest et protsess ei ole lõpule jõudnud. kuid mida me saame teha piir, selles piirkonnas, eriti Iraagis, on just see, et me suurendame võimekust koha peal, mainisin ka Jordaaniat ja on teisigi riike, kus me saaksime rohkem ära teha. nüüd küsida Euroopa Parlamendi kohta. mina ei saa seda otsustada. mina peasekretärina ütleksin, et või üritaksin nüüd dikteerida äh, NATO Parlamentaarsele Assambleele, mida me peame tegema, siis satuksime päris suurde hätta. nii et see on Parlamentaarse Assamblee otsustada, millises suhtes nad on Euroopa Parlamendiga. nüüd veel mitmed küsimused, millele vastaksin koos Euroopa Kaitsefond, strateegiline autonoomia. mina toetan seda, et Euroopa Liit teeks rohkem kaitsevallas miks me ei peaks seda toetama? NATO on juba aastaid kutsunud Euroopa Liitu üles kaitsevaldkonnas rohkem tegema. kui Euroopa Liit hakkab rohkem investeerima uute võimekusse, suurendab kaitse-eelarvet, kaitsekulutusi, tegeleb Euroopa kaitsetööstuse killustumise probleemiga, siis meie ainult tervitame seda, kahtlemata aga ainuke asi, mida ma tahan sellega seoses äh, öelda ja ka Ursula von der Leyen tegelikult väljendas seda oma kõnes parlamendile, et see ei tähenda, et luuakse alternatiiv NATO-le, see ei tähenda võistlust NATO-ga. enam kui üheksakümmend protsenti inimestest, kes elavad Euroopa Liidus, elavad NATO liikmesriigis. niisiis, me tugevdame Euroopa Liidu kaitsevõimekust, siis äh, tähendab ühtlasi, et äh, ka NATO liitlaste kaitsevõimekust tugevdatakse ja see on igati hea. niikaua, kui see ei õõnesta NATO-t ja ka ei, äh, ei dubleeri NATO-t, vaid täiendab NATO-t. niisiis kui ähm, siis äh, PESCO raames või äh, Kaitsefondi raames äh, on olemas võimekus, siis peaks see olema ähm, ka NATO-l, NATO-le kättesaadav. aga kui siin tekib mingisugune võistlus NATO liitlaste vahel, siis see on muidugi ohtlik. muidugi Euroopa Liidu aluslepingutes on ka öeldud, et need, nende riikide puhul, kes on NATO liitlased, on eh, NATO jätkuvalt eh, kollektiivse kaitse nurgakiviks. nii see jääb, sest et kui vaadata suurust, siis suurus on oluline. pärast Brexitit kaheksakümmend protsenti NATO kaitsekulutustelt eh, tuleb siis mitte Euroopa riikidelt. USA, Kanada ning Ühendkuningriik ja ka geograafia on oluline, sest kui vaadata põhjapoolseid äh, riike, siis näiteks Island või Norra ei ole väga suured riigid, aga on Põhja-Atlandi jaoks väga olulised. ja näiteks Türgi puhul võib olla arvamusi erinevaid, kuid tegemist on igal juhul NATO jaoks strateegiliselt olulise riigiga ja samamoodi on ka USA, Kanada ja Ühendkuningriik väga olulised. niisiis, Euroopa Liit ei saa tagada kollektiivset äh, kaitset Euroopa Liidule, see peab olema kogu Euroopa Liidu ja ka Põhja-Ameerika ühine ettevõtmine. ja ma puudutaksin sellega ka strateegilise autonoomia küsimust. kui küsite, mis on minu lemmikdefinitsioon, siis ma arvan, et minu ülesanne ei ole seda defineerida, kuid äh, ütleksin seda, et tegemist on mõistega, mis ei ole täiesti selge. mis tähendab, et kui räägime strateegiast, siis see kõlab nagu midagi suurt ja autonoomia oleks nagu midagi, mida tehakse omapäi. nii et kui sellega nii on, siis minu meelest see ei ole hea, sest ma tõesti arvan, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peavad tegutsema üheskoos, nad ei peaks ähm, omapäi tegutsema aga võib-olla tähendab see midagi muud, võib-olla on seal teistsugune definitsioon, minu ülesanne ei ole seda defineerida. mina olen arvamusel, et, et iga püüe distantseerida Euroopat Põhja-Ameerikast nõrgendab mitte ainult Atlandi ülesidet, vaid see nõrgendab Euroopat. ma tean, et on selliseid Euroopa riike, kes mitte mingil juhul ei aktsepteeri selle sideme lõdvenemist äh, Põhja-Ameerikaga, nii et me peame igal juhul neid kahte kontinenti koos hoidma. ja ma räägin meie kõigi nimel, sest ka mina olen eurooplane. ma usun tõesti südamest Euroopa Liitu. ma üritasin kaks korda liituda teie klubiga, ei õnnestunud. aga ei ole just palju poliitikuid Euroopa Liidus, kes oleks äh, nii tugevalt kampaaniat teinud Euroopa Liidu jaoks nagu mina, sest ma osalesin kahes kampaanias, üritasin veenda inimesi, et me liituksime. nii et ma pooldan igati Euroopa Liitu, aga see ei tohiks olla Atlandi-ülese äh, äh, pere, perest eraldi, vaid peaks olema selle liige nüüd Türgiga seotud küsimused. ma läksin Istanbuli kaks nädalat pärast seda äh, saali sissetungi, üritasin veenda meessusoigut ja äh, teisi, väljendasin oma sügavat muret selle sõjalise sekkumise võimalike tagajärgede pärast ning rõhutasin ka, kui oluline on pingeid äh, leevendada ning võitluse lõpetada ja siis äh, peagi sõlmiti kokkulepe USA ja Türgi vahel. mitmed probleemid äh, säilivad, kuid vähemasti äh, on sõjaline tegevus Põhja-Süürias oluliselt vähenenud. me peame leidma rahumeelse lahenduse ja mina toetan jõupingutusi sellel suunal igati NATO-s on kakskümmend üheksa liitlast seal on alati olnud erimeelsusi, kuidas Põhja-Süüriaga toime tulla. ja NATO on ka platvorm liitlastele, et kohtuda ja kritiseerida üksteise seisukohti, kui nad ei ole ühel meelel. aga hea on see, et paljudes olulistes teemades oleme ühel nõul. näiteks Süüria puhul, et on oluline võidelda terrorismiga me oleme ühel nõul ka, et on, et peab toetama Iraagi. ja me peame ja et me peame olema liitlased võitluses Daeshiga, Daesh ei tohi tagasi pöörduda. ning tuleb öelda ka, et mitte ükski liitlane ei ole kannatanud nii palju terrorirünnakute all äh, nagu Türgi. Nad on ainukesed, äh, kes äh, Süürias, Iraagis on äh, siis äh, aidanud võidelda isegi ja, ja andnud ka oma taristu meie kasutusse, et seda saaks teha. nüüd äh, Brexit. Brexit ei muuda või tähendab, muudab Ühendkuningriigi suhet Euroopa Liiduga, mitte aga Ühendkuningriigi suhet NATO-ga. küsisite, mida peaks ette võtma, et äh, hoida neid lähedal. minu jaoks on see veel üks argument, miks äh, NATO ja Euroopa Liidu suhted peaksid olema väga lähedased, sest et see toob kõik Euroopa riigid äh, kokku, olgu tegemist Euroopa Liidu liikmega või mitte. nii et see on väga tugev argument, miks peaks NATO olema selline platvorm, mis toob kokku kõik äh, liikmed, olgu nad Euroopa Liidu liikmed või mitte. nüüd Äh, need sarnaselt mõtlevad äh, partnerid või riigid, like-minded partners, äh, jah, seda me kindlasti toetame, peaksime koostööd tegema. nüüd härra Pidikofer ja Hiina ja probleemid. kõigepealt meil ei ole kindlasti plaanis NATO vägesid liigutada Lõuna-Hiina meres probleem on selle, et Hiina oli meile lähemale küberruumis, äh, kriitiline infrastruktuur Aafrikas ja, ja Arktikas. Ähm, see on see, millega me peame tegelema. küsimus ei ole selles, et me tahame NATO-t liigutada kaugemale, vaid Hiina arendab välja selliseid relvasüsteeme, millel on suurem võimekus jõuda Euroopa riikideni, NATO liitlasteni. nüüd Liibüa. mina toetan väga tugevalt äh, seda, et Äh, toetada ÜRO jõupingutusi leida rahumeelne lahendus. Äh, mul on väga hea meel Berliinis toimunud konverentsi üle, et me suutsime saavutada äh, vaherahu ja relvaembargo. nii et see on lühivastus sellele, kuidas toime tulla väga keeruka olukorraga Liibüas. meil ei ole siin lihtsalt lahendust, aga meil on vaja poliitilist läbirääkimiste teel saavutatud lahendust igal juhul see, mis toimub Liibüas, see näitab, kuidas NATO ja Euroopa Liit saavad koostööd teha. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui Liibüa operatsioon algas, siis see algas täiesti ilma NATO-ta. mina olin tegelikult Pariisis sel hetkel ja, ja ma olin koos Taani peaministriga ja ja siis äh, oli see Euroopa Liidu initsiatiiv sõjaliselt sekkuda ja ma olin ka osa sellest ja ma, mul ei ole häbi selle pärast, kuid sel hetkel mõistsime eurooplastena, et meil ei ole võimalik ähm, seda operatsiooni Liibüas läbi viia ilma NATO abita ja siis eurooplased pöördusid NATO poole, palusid abi ja said ka seda. niisiis Liibüas toimunu algatati eurooplaste poolt ilma NATO-ta aga mõne päeva pärast äh, saime aru, et ei ole piisavalt võimekust ja pöördusime NATO poole. ja saime muidugi toetust ka Ameerika Ühendriikidelt. niisiis, kas nõustute või ei, ei nõustu, Liibüa operatsiooniga ei ole tegelikult oluline, see näitab lihtsalt, et äh, Euroopa Liit ja NATO, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit saavad teha koostööd ka Euroopa initsiatiivil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 Ähm, Ameerika Ühendriikidel on võimekus kaitsta Euroopa Liitu vajadusel. tahaksin ka rõhuda seda, et miks meil NATO on ja miks meil on USA julgeolekugarantiid osana sellest ähm, artikkel viis on muidugi selleks, et säilitada rahu. NATO olemasolu põhjus ei ole mitte see, et sõdu pidada, vaid äh, selle eesmärgiks on äh, konflikti ennetamine, et äh, see on kogu NATO mõte, et me ei oleks kunagi sunnitud sõtta minema. me peaksime ennetama sõdu seeläbi, et me saadame sõnumi potentsiaalsele vastasele, et kui mõnda NATO liiget rünnatakse, siis vastavad sellele kõik liikmed ja seeläbi me suudamegi sõda ennetada aga selleks, et me tõepoolest usutaval viisil seda saaks teha, peame näitama, et me tõepoolest äh, oleme arvestatav võim, arvestatav jõud, et meil on ka võimekus tuua Ameerika väed Euroopasse ja et ei ole mitte mingit võimalust, et mõnda Euroopa liitlast rünnatakse ja NATO ei vasta sellele niisiis, NATO on äh, suutnud hoida rahu Euroopas seitsekümmend aastat, äh, olles äh, usutav strateegiline jõud. nii, siis küsiti siin veel selle ajusurma kommentaari kohta. kõigepealt, NATO on väga tugev, NATO just hiljuti viis läbi kõige suurema tugevdamise ümberkujundamistegevuse äh, oma rajamisest saadik, niisiis me oleme aktiivsed, me suudame äh, tõepoolest äh, ka suuri muudatusi läbi viia ja tegemist ei ole mitte ainult sõjaväeliste, vaid ka poliitiliste äh, jõupingutustega. ning, ning me ennetame ka võitlustegevust Lähis-Idas. nüüd kulutused. ma mõistan, et valijad ja ka parlamendiliikmed on tihtipeale skeptilised äh, kulutuste puhul, sest pigem tahetakse kulutada äh, just haridusele, tervishoiule näiteks, mitte kaitsele. ma tean, et väga raske on kaitsekulutustele raha saada. ma olin Norra kaitseminister üheksakümnendatel aastatel ja mulle lihtsalt ei antud raha kaitsekulutusteks. nii et ma tean seda väga hästi ja on selge, et äh, pärast, äh, näiteks pärast külma ähm, sõda, kui ma olin äh, rahandusminister, siis me vähendasime kulutusi kaitsele, sest et äh, nägime, et ohud vähenesid, aga kui me vähendame kaitsekulutusi siis, kui pinged on ähm, väiksemad, siis peame olema võimelised ikka suurendama, kui pinged suurenevad ja praegu nad seda teevad. eriti kui me arvame, et äh, Euroopa peaks rohkem ära tegema, siis tuleb ka kulutada rohkem, tasuta seda ei saa. me näeme, et Venemaa on rohkem rohkem ähvardav IMF-i leppe rikkumine ja teised sammud, niisiis me peame tagama, et ei ole mingit ruumi vääritimõistmisele. et ei tekiks muljet, et NATO ei ole võimeline oma liitlasi kaitsma, niikaua kui on täiesti selge, et me oleme võimelised seda tegema, siis eh, ka sõda ei puhka. kui on mingigi võimalus, et sõda ei mõisteta nii, siis on ka sõja puhkemise oht niisiis, mina arvan, et me peame igal juhul kaitsesse äh, rohkem investeerima. hästi. Äh, ma ei suutnud väga lühidalt vastata, aga küsimused olid ka päris keerukad. En français, merci euh, Monsieur le Président et merci Monsieur le Secrétaire. Nathalie Loiseau, suur tänu, peasekretär, äh, vastuste eest ja püüaksin siis ka nüüd selle mõttevahetuse kokku võtta, mis tundus mulle igati asjakohane. siit jäi meelde siis kaks äh, põhiasja. esiteks veendumus, et äh, NATO äh, peab põhjalikult oma strateegiat läbi mõtlema, on erinevaid ohte Euroopa ees, näiteks terrorism Saheli piirkonnast või Lähis-Idast, terrorismivastane võitlus peab jääma Euroopa seisukohast esmatähtsaks. ja Türgi küsimus samuti ja lähe, Lähis-Idas pingete süvenemine on murettekitavad terrorismiga, terrorism ei ole veel võidetud, nagu te ütlesite, ja Venemaa käitlus on samuti ähvardav, on siiski tarvis dialoogi. teiseks näen, et Euroopa eh, kaitset on vaja märgatavalt eh, tugevdada ja see peaks olema siis koostöös eh, NATO-ga ja täienduseks sellele NATO peaks jääma ikka käsk-, keskseks kuid äh, Euroopa võib-olla ei ole äh, piisavalt äh, olulise mõjuga, praegu viitasite ka siin relvakonfliktidele. sellega seoses meil on, eelistaksime siiski ise tegutseda oleme nõus oma osa kandma, oma panust andma kontinendi kaitsesse see teema ei ole muidugi veel sugugi lõppenud ja seda allkomisjon äh, jätkab NATO teemaliste aruteluga, aruteludega regulaarselt. Äh, kahekümne kolmandal äh, jaanuaril, kahe päeva pärast tuleb siis mõttevahetus kahel olulisel teemal, ka migrant ase